välja pandud. mul on hea meel, et mul oli võimalus juhatada seda istungit täna esmakordselt oma uues ametis ja tahaksin volinikku tänada selle eest, et ta kohal viibis ja oma panuse andis, tahaksin tänada sõnavõtjaid, kõnelejad tänab lahkesti ka tõlke ja teisi töötajaid ning soovib kõikidele head ööd. istung on lõppenud, head ööd!